ühe erapooletuks jäänuga. kallid kolleegid, selle istungi protokolli eh, esitatakse vastuvõtmiseks järgmise istungi alguses. ma ei näe, et kellelgi oleks vastuväiteid, seega on istungjärk katkenud, ma soovin kõigi, katkestatud, ma soovin kõigile meeldivat koduteed. So, thank you. Thank you very much. Thank you, danke schön. Vielen Dank, Herr Dankler. Zwei Gruppen jetzt. Ah, okay.